järgmine päevakorrapunkt äh, on äh, asepresident, komisjoni asepresidendi avaldus, mis äh, puudutab ähm, Iraani ja tema tuumaprogrammi. ning nüüd annaksingi kõigepealt sõna paruness Ashtonile. Mr President, very much um suur tänu, juhataja, nagu me oleme juba küsimuste tunnis arutanud, siis äh, Iraani tuumaprogramm tekitab palju muret kõikidele eurooplastele ja rahvusvaheline, rahvusvahelisele üldsusele tervikuna. kolleegid on juba maininud, et äh, kahekümne kolmanda jaanuari nõukogus arutasime äh, uusi sanktsioone nii nagu ma igal juhul ütlen, siis me oleme kõik pühendunud sellele, et seda survet Iraani ametivõimudele jätkata, et nad peaksid kinni oma rahvusvahelistest kohustustest. ning see on väga oluline meie kahesuunalise lähenemisest, mis puudutab kolm pluss kolm äh, lähenemist, mida mina juhin meil on mitmeid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, vaatamata sellele Iraan jätkab rikkumist ning nad ei, ei äh, suuda äh, vastata rahvusvahelise aatomienergia agentuuri prioriteetidele. Äh, ning ähm, lugupeetud liikmed teavad, et juba aastaid on tuntud muret koostöö vähesuse pärast Iraaniga see, mis seotub ka tuumaprogrammi sõjalist mõõdet. rahvusvahelise aatomienergia raport viitas leidudele, mis puudutavad sõjalist arengut selles valdkonnas. arvestades seda, äh, võeti enamusega vastu resolutsioon, kus tuntakse muret Iraani tuumaprogrammi pärast töö, mida meie teeme, loodetavasti näitab meie panust, pingutusi selleks, et saavutada diplomaatiline lahendus Iraani tuumaküsimustes, mis puudutab seda teist osa kaheosalises programmis. ettepanekute koostamine, mis võimaldaks Iraanil tuuma öö, äh, energiast kasu saada majanduslikus võtmes on oluline, aga ma ei ole saanud mingisugust vastust Äh, mis puudutab usalduse taastamist, vastastikuse põhimõtet arvestades ning äh, samm, sammult lähenemist arvestades. ning siin on ka teisi mureküsimusi, mis äh, võivad Iraanile huvi pakkuda, näiteks koostöö äh, uimastikaubanduse vastases võitluses. kasutan kõiki võimalusi selleks, et Iraanile seda sõnumit edastada viimati välisministriga kohtumisel ning paralleelselt kasutan ka oma kontakte kolmandate riikidega, eriti Türgiga, selleks, et Iraanile edastada sõnumit, et me oleme valmis läbirääkimisteks, usalduse loomiseks, mis võimaldaks meil näha, et Iraan on selleks valmis nõukogu võttis vastu täiendavaid meetmeid, see oli väga oluline samm, see näitas Euroopa Liidu ühtsust ja juhtrolli. Need meetmed on kavandatud äh, konkreetselt selleks, et mõjutada Iraani äh, finantsvõimekust, seda tuumaprogrammi jätkata, äh, piirates tulusid naftasektori eest. mis puudutab nende tulude vähenemist, Äh, naftatulud on kaheksakümmend protsenti Iraani ekspordist, seitsekümmend protsenti valitsuse tuludest. Euroopa Liidu ähm, import on kakskümmend protsenti Iraagi äh, nafta ekspordist. pöörates äh, tähelepanu sellele oluse, olulisele tuluallikale, suudame suurendada survet Iraani valitsusele, tehes nii palju kui võimalik ja vältides halba mõju elanikele me mõistame, et ÜRO sanktsioone jätkatakse, kahekümne ühendas, esimesest detsembrist otsustas USA süvendada oma survet, äh, pöörates eriliselt tähelepanu finantssüsteemile ning äh, Iraani tuluallikatele, mis on seotud nafta ekspordiga. me peame suutma veenda nii palju riike kui võimalik, eriti neid, kes impordivad Iraani naftat, et nad astuksid sarnaseid samme ning vähendaksid äh, seda tulu, see maksimeeriks äh, sanktsioonide mõju. me teeme seda äh, samm-sammult ning vaatame, kuidas toimub kohanemine ja kuidas meetmed on mõjunud järgnevatel kuudel ning arvestame ka tõstatuvaid probleeme teeme seda tagades äh, selle, et Euroopa Liidul ja liikmesriikidel oleks võimalus kohaneda ning jätkata nende energiatarnete äh, püsivus ning lõpetuseks sooviksin veel kord mainida, et me tunneme suurt muret äh, inimõiguste olukorra pärast Iraanis. see on eriti seotud poliitilisele opositsioon, opositsiooni mahasurumisega ning surmanuhtluse jätkuva kasutamisega hukkamiste arvu suurenemine on alates aprillist eh, olnud vägagi oluline Euroopa Liidu poliitikas, sest eh, jätkuvalt eh, on see suunatud nende inimeste ning jätkatakse inimõiguste rikkumist. ja see hukatute arv on nüüdseks kuuskümmend üks ning osa meie sanktsioonidest on selle küsimusega tegelemine. lugupeetud liikmed, usun, et see, mis me teeme, on õige lähenemine, me jätkame survet Iraanile ning äh, soovi, avaldame survet läbirääkimisteks ning äh, jään ootama teie tähelepanekuid selles küsimuses. suur tänu teile, baroness Ashton. ja nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele. kõigepealt saab kaheks minutiks sõna Rahvapartei nimel ähm, härra Salafranca suur tänu teile, härra president, lugupeetud äh, proua Ashton, lugupeetud daamid ja härrad. Äh, kahekümne kolmandal, äh, kahekümne kolmandal jaanuaril võttis nõukogu vastu väga olulise otsuse, ma õnnitlen teid selle eest, me võtame selle koha pealt vastu ka resolutsiooni loomulikult on ähm, see olnud väga keeruline otsus paljude liikmesriikide jaoks, samas aga see vastab täielikult meie põhimõtetele Eh, nagu seda on öelnud Prantsuse Vabariigi eh, president, eh, Prantsusmaa ja Suurbritannia peaministrid Nad ütlevasid, et nad ei luba Iraanil endale hankida eh, tuumapommi. meetmed peavad olema aga efektiivsed, priviligeerida tuleb dialoogi, et Iraan tuleks tagasi läbirääkimiste laua taha, et ta teeks täielikult eh, koostööd rahvusvahelise aatomorganisatsiooni esindajatega ning eh, samuti ka selleks, et sõjatrummid enam edasi ei põliseks. Iraan on öelnud, et kõik võimalused on esialgu avatud ning mõned eh, vabariiklasest presidendikandidaadid on öelnud, et tuleb tegutseda eh, kiirelt. mõned Iraani ministrid on öelnud, et eh, sanktsioonid on ebaefektiivsed, sest Euroopa Liidul on rohkem vaja Iraanil naftat kui ähm, Iraanil Euroopa Liidu äh, raha. suurenev äh, pinge selles piirkonnas võib tõsta hi-, nafta hinda ning muuta veelgi keerulisemaks meie praegust majanduslikku olukorda. sellega seoses ma sooviksin öelda teile, proua Ashton, et, ähm, et lisaks sisemisele dimensioonile ja äh, mis on seotud otsusega kahekümne kolmandast jaanuarist, on vaja praegu äh, tegutseda käsikäes oma, äh, oma öö, meie eh, liitlastega, te ütlesite, külastasite Indiat, India ja Jaapani eh, eh, koostöö on väga oluline selleks, et, et sanktsioonidel oleks ka tulemusi, aitäh teile! suur tänu ja järgmisena saab sotsialistide nimel äh, proua Muniz de Urquiza, kaks minutit. suur tänu teile, tänan teid, proua Ashton, tõepoolest äh, Iraan on endiselt väga keeruline küsimus ka praegu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning äh, ta endiselt stabiliseerib äh, olukorda maailma taga, tasandil, regionaalsel tasandil äh, ning seda eriti seoses läbipaistvuse puudusega tema tuumaprogrammi juures, samas on tegu ühe maailma suurima naftatarnijaga, kuid samas see tähendab, et naftatööstus äh, on, äh, nafta tarnimine muudab, äh, moodustab kaheksakümmend protsenti Iraani ekspordist, nagu te ise ütlesite. fraktsioon, sotsialistide fraktsioon on absoluutselt vastu, hoolimata sellest, mida ütlevad Iisrael ja USA ja teised, meie fraktsioon on kategooriliselt sõjaliste sekkumise vastu. me toetame äh, Euroopa lähenemist, proportsionaalseid sanktsioone, mis on äh, suunatud ettevõtete, poliitikute äh, ning äh, majandustegelaste vastu, vähendades nende mõju ülejäänud osale elanikkonnast. Euroopa Liit peab, peab oma Äh, kasutama diplomaatiat, me peame äh, nõudma äh, rangeid kontrolle rahvusvahelise atomienergia esindajatelt ning Iraan peab nendega nõustuma, nad peavad kõigi nende poolt, kõigepealt nende poolt nõutud tingimusi täitma. kui nad soovivad rikastada uraani tsiviilkasutuseks, nagu te ise ütlesite oma äh, kirjas Iraani-poolsele läbirääkijale oktoobris me ei, ei nõua lihtsalt, et Iraanist, Iraan lõpetaks uraanirikastuse, mis on, mis on eeltingimus dialoogile. meil on vaja kõik, kõiki garantiisid rahvusvaheliselt aatomiorganisatsioonilt, mis suud-, et nad suudaks kontrollida Iraan, ura-, Iraani poolset uraani tootmist. ning samuti on vaja Eh, pisut eh, ambitsioonikamat hange endalt meie suhetes Iraaniga, aitäh! järgmisena saab sõna proua Shake eh, liberaaldemokraatide nimel, kaks minutit. suur tänu, kolleegid. Iraan reageeris üllatusega Euroopa Liidu sanktsioonidele, seda ei väljendanud mitte ametnikud, vaid see, ta oli näha ka äh, tema eh, valuuta väärtuses. Euroopa Liit on, on eh, tugev, kui ta tegutseb üheskoos, loodetavasti jätkub ka tulevikus seni, kuid Iraani isoleerimine ei ole eesmärk omaette. ALDE fraktsioon kutsub teid üles teha koostööd Türgi ja teiste partneritega, et kasutada kõiki diplomaatilisi vahendeid, eh, et Iraani võimuesindajad alustaks reaalseid läbirääkimisi eh, tuumaküsimustes. on olemas erinevaid võimalusi Iraani mõjutamiseks, mitte ainult sanktsioone. me peaks mõtlema ka alalise esindatuse peale Iraanis, eh, et ning eh, seega ja, ja lisaks sellele te, andma mõista ka, et me oleme mures Iraanis toimuvate inimõiguste liikumise pärast. tahaksin meenutada äh, Eh, oma konservatiividest sõpradele, et sanktsioonid on tõesti viimane vahend, nad ei ole eh, eesmärk omaette. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liit on alati suutnud era-, eristada eh, individuaalsete indi, indiviidide karistamist inimõiguste rikkumise või tuumarelvade loomise pärast mitte tervet Iraani rahvast E, nemad ei ole äh, vastutavad sellest, mida teevad nende sõjalised või usulised juhid. sellega seoses on veel eriti oluline, et Euroopa Liit äh, tegutseks eraldi Ameerika Ühendriikidest, eriti praegusel valimisaastatel. ameeriklased on äh, alati eelistanud eri, teistsuguseid sanktsioonipakette eurooplas-, kui eurooplased. Nemad mõjutavad ka ettevõtteid, mitte ainult äh, Äh, otseseid, vaid ka kaudseid äh, ähm, sanktsioone. mina arvan siiski, et me ei tohi äh, kahjustada Iraani rahvast ning ning ma sooviksin rääkida veel Iraani noorsoost, ma leian, et peame tegema kõik selleks, et, et, et spioneerimist võimaldavat tehnoloogiat ei müüdaks sellisele repressiivsele režiimile, aitäh suur tänu, proua Saake. Äh, kas te olete nõus vastama äh, härra Tänaki poolt esitatavale sinise kaardi küsimusele, olete nõus? Äh, kõnelejal pole mikrofoni. proua Šaga viitas siin konkreetselt meie parlamendi konservatiividele, kes usuvad sanktsioone sanktsioonide, sanktsioonidesse sanktsioonide nimel mida ta mõtleb kormelt, konservatiivide all, kas ta mõtleb minu fraktsiooni ECR selle all? sanktsioone tuleb tõesti alati rakendada poliitiliste eesmärkide nimel ja muide, ma tahaksin teada, mis ta mõtles kõige sellega, mis ta ütles. Uh, härra Tänak, ma tahtsin tõesti siin viidata konkreetsetele parlamendiliikmetele, kes väga aktiivselt nõuavad sanktsioone, Rahvapartei muide soovis äh, osade kaupa teksti hääletada, äh, sest Euroopa Liidul peaks siiski olema äh, ühtne lähenemine kõikide repressiivsete režiimide suhtes, me ei taha ju kogu rahvastikku siis sihikule võtta, vaid täpselt suunata oma sanktsioone, ilmselt konservatiivide seas, arvestades nüüd ainult äh, seda vaatenurka, mis minu fraktsiooni poolt on, et, et seal nende hulgas on selliseid, kes arvavad, et sanktsioonid on kõige olulisemad. Berg, eks on omadus. austatud proua Kroonberg. kuue, palun. Green Group expresses its great concern rohelised tunnevad suurt muret äh, Äh, nende sanktsioonide suhtes, äh, mida kehtestatakse Iraanile. mitmed meist tunnevad muret äh, nende negatiivsete mõjude pärast kohalikule rahvale. parlament on alati leidnud, et sõjaline lahendus tuumakonfliktile Iraaniga ei ole hea. me ei tohiks kuidagi seda jätta lahtiseks ning rohelised on teinud selles suhtes muudatusettepaneku Euroopa Liidul on ähm, kahetasandile, kahesuunaline lähenemisviis seoses sanktsioonidega, äh, kui läbirääkimised ei toimi, siis on äh, vaja sanktsioone, kuidas me aga saame läbirääkimisi korraldada, iraanlased on öelnud, et nad on valmis läbirääkimisteks, Euroopa Liit peab aktsepteerima seda, et iraanlased ei peata kogu äh, uraani rikastamist ja seega sooviksime kõikidel osapooltel tõesti läbirääkimisi ilma eeltingimusteta tõsiselt võtta. Iraan ja Lääne on vaheldumisi lükanud tagasi oma ettepanekuid ning hea tahte osutus äh, Iraani ja Euroopa Liidu kolm pluss kolm vahel ei ole toiminud, loodetavasti ei lähe see nii tulevikus. tahaksime, et Türgi ja Brasiilia oleks seotud läbirääkimistega, nemad tegid äh, selles valdkonnas kompromisse ning oleksid head partnerid, keda peaks kaasama kui me suudaksime läbirääkimisi jätkata, siis oleks võimalik avada uus ajalooline aken äh, tuumarelvavabale Lähis-Idale, korraldada kohtumine ning koostada teekaart äh, selleks äh, protsessiks. rohelised leiavad, et Euroopa Liit peaks üles näitama head eesmärki ning loobuma tuumaenergiast, nii nagu Saksamaa on otsustanud. Iraani näide aga näitab meile, et me ei saa kuidagi eristada tsiviilotstarbelist äh, kasutust ning sõjalist äh, kasutust tuumaenergia puhul. hea tahte äh, avaldusena Euroopa Liidu poolt peaksime me avama Teheraanis Euroopa Liidu esinduse ning Iraan peaks saama julgeolekutagatised, kuna väga keeruline on läbirääkimistele tulla pideva sõjaohu olukorras, suur tänu. Tänuk. Eh, meie järgmine kõneleja on härra Tänuk, Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel. president, Iraani ambitsioonid ja valitsuse keeldumine öö, eh, vastata ÜRO Julgeolekunõukogu äh, resolutsioonidele, kujutab endast äh, erilist ohtu äh, eriti Iisraeli riigile ja Saudi Araabia tekib ka soov tuumarelva omada, kui Iraan selle endale võib saada. me peame kõik nõustuma, et Euroopa Liidu meetmed isegi arvestades Kreeka, Portugali ja teistega, kes impordivad, tegevad Iraani naftat, peab siiski olema mm, ühtne ja tõesti sundima Iraani läbirääkimislaua taha. on näha, et kui on vaja tõsiselt tegutseda, siis äh, Euroopa Liit tegelikult ei kõhkle, Euroopa Liit peab ükskord ometi kõige suurema maailma ohu vastu ühel häälel rääkima ja ähm, Iraan peaks pigem maailmale näitama oma rikast kultuuripärandit kui oma eh, kurje kavatsusi või siis eh, demonstreerima, kuidas rikkuda valimisi ja mitte hukkama eh, inimesi tühiste kuritegude pärast või tühiste tegude pärast Bahrein, äh, Süüria, äh, kõik saavad tuge Iraanist, Iraan julgustab neid ning äh, kõik see näitab, et Iraan ei tohi tuumajõuks saada. meil ei ole valikut läbirääkimistel. meie järgmine kõneleja on proua Ernst kuue nimel. palun. daamid ja härrad. Euroopa Liidu hiljutised sanktsioonid ei ole usaldusväärsed, see on lihtsalt mõõkadega vehkimine. kui me ootame, et Iraan läheks kompromissile, siis me lihtsalt petame iseennast. me ju ei taha mingeid tuumaprogramme, kõige vähem Iraanis. rääkimata siin hirmsatest inimõiguste rikkumisest, aktivistide hukkamisest, Iraani nafta importimine äh, impordi lõpetamine, sanktsioonid keskpanga vastu ohustavad tegelikult Iraani rahvast. Lady Ashton, täna ei ole ju mingeid tõendeid selle kohta, et Iraanis tõesti on sõjalise suunitlusega tuumaprogramm olemas. alates kahe tuhande kolmandast aastast ei ole IAEA e mingeid tõendeid leidnud selle kohta. tegemist on ainult salateenistuste oletustega seetõttu me peaksime eh, tegelema pigem selle nimel, et regioon muutuks tuumavabaks, kogu regioon Lähis-Ida muutuks tuumavabaks ja sellega peaks Euroopa Liit tegelema. suur tänu, härra Pelder. Euroopa Vabaduse ja Demokraatia fraktsioon. suur tänu, president nii sisemiselt kui ka välimiselt on Iraani Islamivabariigi valitsus suure surve all. praegusel hetkel on rahvusvahelisel üldsusel tekkinud võimalus mõjutada Iraani tuumaprogramme hülgama. ma usun, proua Ashtonit, kes ütleb, et väga raske on tõsiseid läbirääkimisi Iraaniga pidada. nüüd on teie selja taga äh, Atlandi-ülene rinne, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal teeb meile muret Pärsia lahe olukord, Ameerika sõjardid on kohale jõudnud ning äh, tahaksin, et IAEA korralikult inspekteeriks Iraani. see näitab, mis Teheranis toimub, mitte vastupidi. nii nagu eile äh, parlamendis öeldi. sunniidid ja šiidid on lõhenenud ja see aitab meil võib-olla mõista miks Iraanil on teatud tuumaambitsioonid? suur tänu, härra Ehrenhauser, fraktsioonilise kuuluvate parlamendiliige, palun. praegune Iraani režiim on, ei ole tegelikult seaduslik mina Austrial, äh, austriallasena arvan, et äh, Iraan, Iraani on võimalik vabastada. meil ei ole piisavalt tõendeid selle kohta, et Iraanis tõesti äh, rikastatakse uraani sõjalisel eesmärgil. sõjalist lahend-, lahendust kaalutakse siin ho-, valede argumentide alusel ja ma tahaksin teada, Lady Ashton, mis on Euroopa Liidu plaan B? kui sanktsioonid ei saavuta soovitud eesmärki, mida te siis teete? ja teiseks, Camp Ashraf, Ashrafi laager tähtaegu on muudetud ja on tehtud ettepanek, et et äh, seal asuvatele inimestele antaks asüüli ta äh,, varjupaika Euroopa Liidus, aga ma tahaksin täpsemalt teada selle kohta. nii, nüüd saavad äh, sõna äh, kõnelejad iseenda nimel ja kõigepealt saab sõna härra Elmar Lukk, kaheks minutiks. härra president, lugupeetud proua asepresident, daamid ja härrad resolutsiooni ettepanekud, eh, proua Ashtoni ja proua Ashtoni sõnavõtt eh, on eh, omavahel kooskõlas. ka mina arvan, et on vaja, on vaja tõhusamaid sanktsioone, need ei tohi olla negatiivsete tagajärgedega ja me sealjuures peame selgeks tegema selle, et me ei ole solidaarne Iraani režiimiga, tegu on tõelise diktatuuriga ning ähm, nad ei pea kinni tuumarelvade äh, leviku tõkestamise lepingust. ja ju- ning ÜRO-st alates peab äh, rakendama tõhusaid sanktsioone. samas tuleb hoiatada ähm, Iraani, et ähm, Ormusi väina ei tohi kinni panna. ning Ehm, me soovime selleks teha need, nende sanktsioonidega üritab eh, Euroopa Liit leida mittesõjalisi lahendusi. ning eh, esimese juulini on aega selleks, et olukorda muuta, kui sõnum eh, tõesti vastu võetakse. suur tänu, proua Ashton, selle eest, et te teatasite, et te meie resolutsiooni sisu olete lubanud edastada ka näiteks sellistele partneritele nagu Türgi, samuti ka Hiina ja Venemaa peaksid äh, vastutustundlikult käituma, et rahvusvaheline üldsus äh, toimiks üheskoos. me äh, peame ühest küljest tegema kõik selleks, et Iraani režiim ei muudaks kogu maailma ebakindlamaks, et neil ei oleks võimalik ligi pääseda tuumarelvadele. me peaksime tegema tõhusat koostööd rahvusvahelisel tasandil, et keegi ei leiaks ettekäänet selleks, et sekkuda sõjaliselt. suur tänu, järgmisena saab sõna Anna Gomes kaheks minutiks. Iraani võimu no, esindajad soovivad äh, rikastada endiselt uraani, mis äh, ei lähe kokku nende niinimetatud tsiviileesmärkidega. me ütleme, et me tugevdame sanktsioone, kuid kas me saadame tõesti selge sõnumi äh, kõigile Euroopa riikidele, et äh, sanktsioone tuleb tõhustada vaatame, mis toimub Iisraelis, Ameerika Ühendriikides ja mida öeldakse ka mõnel pool Euroopas. Ehm, sõjalised lahendused oleks katastroofilised kogu piirkonnale, ka Iisraelile. meie oma kahesuunalises äh, lähenemises peaks üritama kasutada kõiki äh, diplomaatilisi äh, vahendeid või peaks tunnustama Iraani regionaalse, regionaalse olulise riigina. me peaks kontrolli, me peaks looma rahvusvahelise Eh, naftapanga, mida Iraan saaks kasutada, me peaks kasutama eh, kontakte eh, Saudi Araabias, Iisraelis, et garanteerida majanduslikud edusammud kogu piirkonnale, samuti peame saatma oma solidaarsussõnumi Iraani rahvale, kes võitlevad põhiliste inimõiguste eest, peame selgelt ütlema, et sanktsioonid ei ole suunatud Iraani rahva vastu ning need ei tohi tekitada äh, Ähm, ei tohi tekitada tagasilööki, mis ainult äh, mängiks, äh, oleks kasulik ainult Iraani režiimile. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Lambsdorff, teil on poolteist minutit. suur tänu teile. mul on väga hea meel äh, nõukogu otsuse üle, kes otsustas naftaembargo kehtestada Iraani suhtes. minu meelest see on õige surve avaldamise meetod mind hämmastab, kui öeldakse, et ei ole mingisuguseid tõendeid äh, äh, äh, selle vastu, ei ole mingisuguseid tõendeid selle kohta, et Iraanil on võimalik luua tuumarelva, neil on viis tuhat kilo uraani ning lisaks sellele neil seitsekümmend viis, lisaks sellele neil viiskümmend kilo mm, seits-, kahekümneprotsendiliselt rikastatud uraani see on ainult äh, ühel viisil selgitatav. Äh, faktid ja samuti ka Rahvusvahelise Atomienergia Agentuuri raport äh, tõestavad, et eesmärgid on siiski sõjalised. on ka selge ajakava, mida jälgitakse, selge on see, et Euroopa Liit peab lihtsalt survet tõstma. sama võib öelda ka Äh, äh, raketid, rakettide kohta. praegusel hetkel hakat-, äh, töötatakse välja lühi- ja keskmaa rakette. oleks hea, kui embargo oleks kohe kehtima hakanud, sest seda hoolimata sellest, et mõningatele riikidele võib see tekitada probleeme. E, e, samuti aitaks see Iraanile alternatiive e, aitaks see, olla kindel, et Iraan ei leia alternatiive mul on hea meel selle üle, et äh, et Jürgi roll on praegusel hetkel üsnagi ähm,, äh, on üsnagi konstruktiivne olnud. järgmisena saab üheks minutiks sõna. lugupeetud juhataja, Araabia äh, kevad äh, on mõjutanud olukorda. Iraani äh, juhid ei saa kuidagi vastu panna nendele tuultele, mis puhuvad tänu Araabia kevadele ja seepärast on nad tõhustanud oma jõupingutusi tuumarelva loomisel ning autoriteedi kehtestamisel ning hoiavad ülejäänud maailma pantvangis. me ei ole kuidagi tunnistanud meie poliitika läbikukkumist me oleme lihtsalt andnud neile aega selleks, et jätkata äh, maailmalaiust terrorismi ning äh, ning kasutada äh, ära seda olukorda selleks, et inimõigusi rikkuda oma riigis. kutsun teid üles selle terroristliku režiimi vastu seisma ning tuletades meelde, et tegemist on ühe viimase riigiga, kes veel toetab Assaadi Süürias selliste türanniadega ei saa dialoogi läbi viia, meil on vaja siin režiimi vahetust, suur tänu. E aitäh, proua Lösing, poolteist minutit, palun. tuumarelvad on ühed kohutavamad relvad, mis olemas on ning need oleks vaja keelata kogu maailmas tuumaenergia kasutamine mittesõjalisel eesmärgil on samuti kontrolli alt väljas, seega oleks meil vaja maailmalaiust, maailmaülest moratoorium, moratooriumi ning äh, tuumarelvastusest loobumist. meil on hetkel vastavad lepingud olemas ning need, kes on Iraagi krit-, kritiseerimise vastu, siis võib öelda, et äh, võrreldes äh, India ja Pakistaniga, kus tuumarelv on olemas, siis on Iraan alla kirjutanud tuumarelva leviku tõkestamise lepingule. Nad võivad seega kasutada tuumaenergiat vaid tsiviilotstarbel. mis aga puudutab teisi riike, siis nende puhul ei äh, näe me ette tuumaenergia kasutamise keelamist ega nende sanktsioneerimist seepärast viimased äh, analüüsid äh, rahvusvaheliselt aatomienergiaagentuurilt aga näitavad, et Iraanil on äh, selge suund tuumarelva loomisele ning mitu aastaid on sõjatrummid juba käinud, meil on vaja seda olukorda stabiliseerida, tegemist on väga ohtliku poliitikaga rahu tagamiseks, meil on vaja tagada rahumeelse opositsiooni eksisteerimine Iraanis, inimõigused ja rahu on see, mida me peaksime toetama, need aga on jäänud äh, Euroopa Liidu ja Ühendriikide tähelepanu alt välja. suur tänu nüüd äh, härra Pelder ähm, äh, soovib esitada sinise kaardi küsimuse teile, kas te võtate selle vastu, proua Lösing? kas te võtate vastu selle küsimuse, proua Lösing? sinise kaardi küsimus teile. vabandust, palun korrake, ma ei kuulnud teid. härra Pelder soovib kasutada sinise kaardi protseduuri, kas te võimaldate teile esitada küsimus? jah. härra Pelder, palun võib-olla te ei tea seda, sooviksin teilt küsida järele. võib-olla te ei tea, et Iraani Islamivabariik on korduvalt ähvardanud Iisraeli äh, riiki hävitada. kas Iisrael on kohelnud Iraani sellisel viisil, olete seda kunagi kuulnud, sooviksin teada, kuidas te seda kommenteerite? jah, loomulikult oleme sellega kursis, kuid ma ei tea, mis sellel küsimusel on pistmist selle teemaga, mida me praegu arutame. järgmine kõneleja on härra Provera, üks minut, palun. suur tänu, juhataja. proua Ashton, raske on optimistlikuks jääda. tuumarelvade olukord Teheraanis destabiliseerib äh, kus seda piirkonda, räägime siin Vahemere piirkonnast ja Kaukasuse piirkonnast, see võib äh, viia uue võidurelvastumisena raamberriikides, kes tunnevad ohtu näiteks Saudi Araabia või ka Türgi poolt. hiljutised arengud äh, võiksid või hiljutiste arengute puhul võiksid äh, äh, Iraani tuumarelvad jõuda isegi Euroopa Liitu, nad võiksid põhjustada ohtu Iisraelile ning äh, blokeerida Hormuzi väina läbikäigu ning äh, põhjustada väga ohtlikku olukorda, me ei saa kuidagi võimaldada uut, uue Põhja-Korea tekkimist Lähis-Idas. see, mis Euroopa on teinud, on positiivne, aga aeg on otsa saamas äh, me diplomaatiliseks lahenduseks, selleks et vältida sõjalist lahendust. suur tänu! aitäh, härra Obermeier, üks minut, palun! suur tänu, juhataja! erakorralised meetmed äh, nafta impordiks Euroopa Liitu on midagi mis puudutab naftaettevõtteid Iraanis, sellega peame me silmitsi seisma, aga pikaajaliselt, lühiajaliselt mõjutab see ka Iraani elanikkonda, samas aga äh, leiab Iraan kindlasti uue võimaluse, kuhu oma naftat müüa ning selle nende sanktsioonide mõju ei ole seega see, mida me soovime näha, me peame siinkohal järele mõtlema, mõtlema iraanlaste peale ning nendele meetmetele, mis võib-olla ei täida oma eesmärke. Euroopa Liit peaks ähm, avaldama mõju ning tegema jõupingutusi võib-olla mõõdukamal viisil. samal ajal aga on meil vaja tagada Iisraeli julgeolek suur tänu, härra Preeda, palun poolteist minutit. Äh, aitäh, juhataja. minu fraktsioon Rahvapartei tervitab seda otsust, mis kahekümne kolmandal jaanuaril äh, vastu võeti, selleks, et kehtestada sanktsioonid Iraani vastu. peale mitmete ärimeeste äh, tegevuse tõkestamise äh, põhjustab see raskusi naftasektorile ning järgmine loogiline samm oleks äh, üritada peatada Iraani naftaeksport. Neid samme ei astuta kuidagi kergekäeliselt, need on aga olulised Iraanile see ning põhjustavad ohtu tuumarelva leviku tõkestamise lepingule. Euroopa Liidul on oluline roll ning nad on üles näidanud ähm, karmi lähenemist. meie kindel toon annab äh, iraanlastele konkreetse signaali, ehk siis, et nende tuumaprogrammi arendamist ei toetata. Need, kes leiavad, et sanktsioonid äh, ei toimi Nendele ütleksin ma, et need on juba peatunud Iraani äh, tuumapommi äh, loomist takistanud ning samuti on need äh, sammud näidanud, et sanktsioonid mõjutavad nende majandust. seega me võime loota, et sanktsioonid toovad Iraani tagasi läbirääkimiste laua juurde. härra Fuchs härra Preda, härra Preda, äh, härra Fuchs, soovib teile esitada sinise kaardi küsimust. kas te olete valmis sellele vastama? jah. aitäh. kas te olete nõus sellega, et kõige suurem oht Lähis-Ida rahule ja Pärsia raha piirkonnale on Iraan, äh, Iraan, millel on tuumarelv ning sellega seoses äh, et sõjalise sekkumisega ähvardamine on, on oluline äh, relv rahvusvahelise üldsuse käes. ma sain nüüd, kui ma nüüd teie küsimusest õigesti aru sain, siis me äh, oleme, arvame täpselt sedasama. järgmisena saab äh, sõna proua Van Bremt kaheks minutiks Ehm, tänan, lugupeetud proua Ashton nagu te näete, eh, valdav enamus meist toetab sanktsioone kogu Euroopa tasandil. Eh, Iraani eh, režiimi käitumine on meid nii kaugele viinud. samas, samas on muidugi siin saalis väga palju eksperte, kuid äh, siin äh, on, äh, on, kuid mina tahaksin siiski öelda seda, et, et on olnud selliseid juhtumeid ja mitte vähe, kus sanktsioonid on pigem toetanud režiimi. minu meelest peab olema sanktsioonide puhul siiski kriitiline. minu fraktsioon ja ka mina leiame, et need, et sanktsioonid ei tohi viia sõjalise sekkumiseni see tooks kaasa uue eh, relvastatud konflikti. meil ei ole vaja ähvardada sõjalise sekkumisega. et eh, meil ei ole vaja musklit näidata. sõjaline konflikt on halb kogu piirkonnale, Iraanile ja Euroopale, sellega seoses pole see eh, sugugi hea lahendus. ning teiseks mind paneb muretsema palju rohkem hoopis äh, koda-, elanikkonna olukord ning inimõigused. ka äh, siin me saaks äh, rusikaga lauale lüüa, sellepärast et on Euroopa ettevõtteid, kes müüvad tehnoloogiat Iraanile, mida kasutatakse selle, kodanike rõhumiseks. Ja need, on olemas selliseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad spioneerida, telefonikõnesid pealt kuulata või internetis spioneerida. me peaksime Eh, eh, oma kodu esise puhta hoidma. ma loodan, et komisjon võtab selle märkuse arvesse. suur tänu, proua Van Bremt. nüüd ma annan sõna proua Barbanovale üheks minutiks. kallid kolleegid, olukord Iraanis rõhutab rohkem kui enam kui varem, et Iraani tuumaprogrammi tuleb, tuleb eh, tõhusalt tuleb sellega tuleb tõhusalt tegutseda. samuti peame tekitama äh, inimõigust, võitlema inimõigustest selles piirkonnas. samas peaksime tegema kõik selleks, et iraanlased teeks tõelist koostööd rahvusvahelise äh, aatomiorganisatsiooniga. see tähendab ka ligipääsu äh, tehnikale, isikutele ja dokumentidele, nagu seda agentuur tahab. Euroopa Liit on võtnud väga pragmaatilise seisukoha sanktsioonide osas lugupeetud äh, proua Ashton, kas äh, äh, sanktsioonid täidavad oma eesmärgi, kuidas kavatsete koostööd teha Lähis-Ida riikidega, eriti Türgiga, selleks et leida soovivat lahendust ja kuida- ja kas on võimalik otsene dialoog Iraani ja Euroopa Liidu vahel, aitäh! suur tänu, proua Barbanova, järgmisena saab sõna proua Tsavela üheks minutiks. suur tänu teile, proua president proua Ashton, ma paluks äh, teid südamest, et te kasutaksite kõiki teie võimalikke diplomaatilisi vahendeid. ma ei ole sugugi kindel, et lääneriikide diplomaatia kasutab äh, õiget lähenemisviisi Iraaniga. Neil on aastatuhandete pikkune, nelja tuhande aasta pikkune ajalugu, me peame seda arvesse võtma. lisaks sellele on äh, väga äh, kerge piirist üle minna sanktsioonidega. keda need sanktsioonid kõige rohkem mõjutavad, äh, kas tavakodanikku või valitsust, mina arvan, et äh, rahvast. rahvas on see, kes kõige rohkem kaotab ning tegu on tõelise bumerangi efektiga. on, mis puudutab energiasanktsioone, tuleb selles osas tuleb arvesse võtta lepinguid, mis on sõlmitud kui nelikümmend, viiskümmend aastat tagasi e, infrastruktuure, e, mõningate toodete tarbimise tõusu kogu maailmas teiste kahjuks. me ei saa lubada erinevat menetlust, mis võivad tekitada probleeme Euroopa ja kogu maailma jaoks. palun kasutage diplomaatiat. suur tänu, proua Tšavela, järgmisena saab sõna proua Dots. Thank you uh suur tänu teile, eh, lugupeetud proua Ashton. Eh, eh, väga tüüpiline, et valitsused üle maailma on mures Iraani tuumaprogrammi pärast ja selle ohust pärast maailma julgeolekule. nagu on öeldud, tegu on jõhkra režiimiga, mida ei huvita inimõigused, kodanike heaolu ning režiim, mis ohustab pidevalt Iisraeli riiki ning tekitab rahutusi kogu Lähis-Idas. sellega seoses on täiesti õiglane et ähm, võetakse kasutusele toimivad sanktsioonid, et äh, Iraan hakkaks läbirääkimisi pidama. E, kui äh, tuumaprogramm edasi areneb, võib see kaasa tuua tuumarelvade loomise või äh, Hormusi väina sulgemine ei oleks aktsepteeritavad. ma tervitan rahvusvahelise kogukonna resolutsiooni selles osas Ameerika, Prantsuse ja Inglise Ehm, eh, valitsused saadavad lennuki kandja eh, Pärsia eh, lahe vetesse, see on õige signaal, me peame rääkima ühe, ühel häälel ja tegema kõik selleks, et kaitsta oma kodanike julgeolekut, kuid see ei peaks toimima mitte ainult diplomaatia ja dialoogi vahe läbi, me peame ähvardama neid ka sellega, et me kavatseme võtta kasutusele tõsisemaid meetmeid, kui see kõik jätkub suur tänu, järgmisena saab sõna proua eh, Kolarska-Bobinska kaheks minutiks. proua Ashton, ma arvan, et praegusel hetkel hakkab peale uus keeruline faas meie suhetes Iraaniga. pigem meie suhete puuduses Iraaniga. rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri äh, raport äh, annab teada, et Iraanil on teadmised ja võimalused tuumarelva loomiseks. Iraan on pidevalt üritanud andmeid äh, varjata Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri eest ning äh, takistada nende inspektorite tegevust, nii on see ka praegu. rahvusvahelisel tasandil on Iraan ähvardanud meid sõjaliste äh, sammudega meie eh, liitlaste vastu, nad on ähvardanud ka Hormuse veena sulgemist. Eh, nad suruvad alla demokraatlikke liikumisi, see on meie jaoks suur mure. Pole mingisugust lootust, et märtsis toimuvad valimised eh, toovad kaasa mingisuguseidki muudatusi nende poliitikas. sellega seoses pole Euroopa Liidul muud valikut, kui tegutseda. me tegime õigesti, kui me sanktsiooni kehtestasime, peame Iraanile selgeks tegema, et me ei e, toeta seda ebademokraatlikku režiimi, ostes nende naftat. praegusel hetkel peame avaldama survet Iraanile, et nad e, alustaks läbirääkimisi, läbirääkimised ei saa tähendada lihtsalt e, venitamist, et aega võita me e, e, Iraan peab peatama oma tuumaprogrammi, proua Ashton, te ei tohiks e, aktsepteerida muud kui reaalseid läbirääkimisi ja tõelist arvamuste vahetust. me saame ei, hakata taas arutama Iraani nafta importi, kui Iraan ei hakka eh, ÜRO Julgeolekunõukogu ja IAEA äh, nõudmisi täitma, aitäh teile! suur tänu, meie järgmine kõneleja on proua Kopa, kaks minutit, palun. tänan, president. meie täna pärastlõunane arutelu on väga oluline uued sanktsioonid Iraani vastu on väga tõsised, aga tähtis on ka see, et me kasutaksime kõiki muid vahendeid, et Iraani läbirääkimiste laua taha saada. sanktsioone tuleb rakendada siis, kui vajalik, aga see otsus äh, ei ole sugugi lihtne. küsimus on naftas, äh, naftakraanide kinnikeeramine võib tekitada mitmetele riikidele probleeme ja äh, arvestades praegust majanduskriisi, võib see tuua kaasa tohutuid tagajärgi. nüüd Iraan võib tegelikult muudel turgudel alati oma naftat müüa, äh, muudel kui Euroopa turul. seetõttu tuleb teha nii, et sanktsioonid on sihipärased ja ei ohusta Iraani rahvast liigselt. seega Lady Ashton, palun kasutage kõiki diplomaatilisi vahendeid selleks, et Iraani tuumaprogrammi küsimus lahendada. aga mitte ainult, rahvusvaheline üldsus ja Euroopa peavad ka nägema, millises hirmsas olukorras on Iraani riik. Te peate meenutama Iraanile, et äh, ka niisugune küsimus võib kõne alla tulla. Pole mõtet ka Araabia maailmaga pingeid üles kruvida. ma räägin siinkohal Hormuzi väina sulgemist, mis võib veelgi rohkem pingeid tekitada. Iraanil tuleb kaaluda probleemide rahumeelset lahendust. ja loomulikult see ei ole lihtne suur aitäh, ütleb president, järgmine kinneleja, härra Greffin. massihävitusrelvad. vaadake, kuidas kõik on äh, nüüd järjekorda võtnud et Iraani äh, süüdistada, nõuda sanktsioone, äh, selliseid relvi pole tegelikult olemas. muidugi, kui sanktsioonide poolt hääletati, siis äh, seda tehti ikkagi heade kavatsustega, aga mõelge selle peale, kuidas tuhandetel lastel pole ei toitu ega ravimeid Iranis. jällegi on ohvriks lapsed, embargo äh, ei lase Iraanil oma rahvastikule piisavalt toiduvarusid ja, ja ravimeid osta ja muide see näitab, et, et kui tõesti eh, saudid soovivad sõda, eh, siis võivad nad seda teha, aga see ei ole meie probleem, meie peaksime kõrvale jääma sellest. suur aitäh ja enne kui ma küsin teie käest, kas te olete sinise kaardi küsimusele valmis vastama, tahaksin siiski öelda, et esimest korda olen mina täna siin koosolekut juhtimas ja hiljem hakkan ma oma emakeelest kõnelema. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Griffin äh, soosib Iraani, kuigi ta kujutab ennast äh, ohtu Iisraelile. tema ja tema partei äh, poliitiliselt on just seda meelt, kuid ma tahaksin hoopis tõsisema küsimuse esitada. kui te usute, et Iraan tegelikult teostab rahumeelset tuumaprogrammi, miks neil on siis kahekümneprotsendiliselt rikastatud uraani vaja? nüüd annan vastuseks sõna härra Grefinile. mina olen Iraani ja islami vastu väga kriitiline, kuid Lähis-Idast kõneldes, siis äh, Lähis-Ida probleem on nende oma asi. meie Euroopast ei peaks ne nendesse probleemidesse äh, sekkuda ja tõesti, massihävitusrelvad, me oleme kuulnud neid valesid varem ka, aga nüüd tulevad jälle need va valed pinnale suur aitäh. järgmine kõneleja, härra Šeflin, poolteist minutit, palun. suur tänu, president. ma jätkan inglise keeles president, kõrge esindaja, Iraani tuumaprogramm on kahtlemata tohutu ohuallikas regioonile ja eh, ülejäänud maailmale, aga me ei tohiks lasta ennast kuidagi pimestada sellest, sellest ühest teemast. Iraan on muide ka tavarelvastuse esireas ja tal ei ole tegelikult sõjaliselt üldse tuumarelva vajagi. teiseks, Iraanil on ka võimalus Hormuse väina blokeerida ja seda siin ka mainiti, see mõjutab kogu Pärsia lahe piirkonda ja kui eh, ja kõiki neid, kes eh, on seotud viiendiku naftatoodanguga maailmas. Iraan eh, muide on oma turuvõimalusi ka laiendanud ja muide Süar, Süüria toetab Iraani, Iraan toetab Süüriat ja kokkuvõttes äh, on väga raske mõista, mis on Iraani tegelik režiim. muidugi kontroll üle Pärsia lahe territooriumi ja e, vastuseis USA-le, tegelikult on see tuumaküsimus ainult teisejärgulise tähtsusega. suur aitäh! härra Weidenholzer, kaks minutit, palun. suur tänu. Lähis-Ida on tõesti Euroopa jaoks, läänemaailma jaoks mure lapseks. me sooviksime näha, et tulevikus siiski toimuks seal rahumeelsed arengud. väga palju on kaalul. Iraani valitsus äh, püüab teha kõik selleks, et pingeid veelgi üles kruvida ähvardused Iisraeli vastu, äh, terroristide toetamine regioonis, inimesed on äh, hoiatanud selle eest, äh, kuid seda on ignoreeritud. diplomaatiline lahendus äh, ei ole toiminud, me püüame siiski järjekindlalt Iraaniga suhelda. vaadake, milline poli-, millist poliitikat Iraan ajab. mina arvan, et me võiksime piitsa ja präänikupoliitikat ajada, kuid praegusel hetkel tuleb siiski rohkem piitsa kasutada. arvan, et me peame aitama toetada ja tugevdada opositsiooni avaldamas survet Iraanile selleks, et koordineerida ja ühtlustada Euroopa poliitikat, tuleb vältida kõike seda, mis võiks mm, rahumeelset lahendust ohustada, võiks viia sõjalise konfliktini. me teame, et sõjaline lahendus oleks kogu regiooni jaoks Iraanile, Iisraelile äh, tõesti kohutav ja me peame kõik tegema selleks, et äh, sõjaohtu selles piirkonnas ei tekiks. suur tänu. nüüd annan sõna proua Andrikeenile, poolteist minutit. suur aitäh. ma tervitan Euroopa Liidu embargo otsust, äh, otsust äh, keelustada uued lepingud, külmutada keskpanga varad Euroopas sest Euroopa ja Ameerika meetmed äh, koos äh, võivad Iraani tõesti halvata, aga oluline on öelda ka seda, et Euroopa tervikuna on Iraani äh, suuruselt teine klient, äh, arvestades nafta eksporti Euroopa Liidu USA sanktsioonid, viimased sanktsioonid äh, lähevad kaugemale kui lihtsalt äh, need isikud, kes on seotud valitsusringkondade ja tuumaprogrammiga, aga oluline on siiski, et Euroopa Liit annaks endale aru võimalikest tagajärgedest ja et äh, asjasse segatud valitsused oleksid valmis selleks Euroopa Parlament toetab kahesuunalist lähenemist läbirääkimistel Iraaniga, mis äh, võimaldab nii preemiaid kui karistusi. praegusel hetkel soovime, et Iraan muutuks riigiks, selliseks riigiks nagu Jaapan, mis ühest küljest oleks küll tuumariik, kui vaja, kuid äh, ei soovi endale tuumarelva. diplomaatilisel lahendusel oleks ähm, ähm, lootust siis, kui muutused toimuksid ka Iraani-siseselt. tänan. suur tänu, järgmiseks härra Kutaš, palun kaks minutit. suur tänu Lady Ashton, kallid kolleegid. Iraan on hetkel väga äh, tundlik osa maailmast ning äh, see võiks põhjustada ohtu rahule kogu piirkonnas, juhul kui midagi toimub Iraanis, samas aga soovitakse kontrollida ka naabreid ma arvan, et me peaksime siinkohal selgelt äh, välja tooma, millised on Iraani eesmärgid, me peame esitama õigeid küsimusi. kas sanktsioonid annaksid meile soovitud tulemusi? ma leian, et me ei tohiks karistada inimesi, Iraani ühiskonda äh, nende juhtide probleemide pärast. sanktsioonid peaksid olema suunatud nende vastu, kes on võimul Iraanis ning ma leian, et me peame pidevalt jälgima sanktsioonide mõju ning hindama neid. Euroopa Liit peab äh, lähedalt seda jälgima. ning nagu öeldud, siis peame kasutama oma suhteid Türgiga. me ei saa vaid muret tunda tuumaprobleemi üle, samas peame tähelepanu pöörama ka inimõigustele, nagu mitmed kolleegid ütlesid mis puudutab inimõigusi, siis ma leian, et Euroopa Liit peaks proovima tagada, et ettevõtted, kes ähm, eks-, ekspordivad tooteid, eriti äh, elektroonikat, hoiaksid silma peal, mis seal toimub. me peame äh, olukorda järgima ning äh, loodan rahumeelset lähenemist. sõjaline lahendus oleks väga suur viga ning sellel oleks kohutavad tagajärjed. tänu eh, Euroopa Liidu esindajatel on võimalik Euroopa Liidul eh, esile tuua see, et ollakse sõjalise lähenemise vastu ning üles näitama valmidust dialoogiks. suur tänu. järgmiseks härra Kaczmarek, poolteist minutit, palun. lugupeetud kuulajad, ei ole mingisugust kahtlust sellest, et Euroopa Parlament peaks võtma seisukoha Iraani ja Iraani tuumaprogrammi suhtes. aga tegelikult mitte meie, vaid Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur on see, kes peab muret tundma selle üle, et tsiviilkasutus läheb üle sõjaliseks kasutuseks. me ei ole sundinud Iraani äh, liituma tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga, Iraan on ise õiguslikult äh, sellega seotud ning vastutab kõikide nende kohustuste eest. Iraan ise aga ei hoia oma kohustustest, ei pea kohustustest kinni ning äh, sellest ÜRO resolutsioonist kinni ega pea kinni ka IAEA juhtkonna tingimustest. meie ei saa kuidagi luua stabiilsust ja rahu seal piirkonnas. sooviksin, et kõrgem esindaja peaks silmas ka muid Iraaniga seonduvaid probleeme, inimõiguste austamine ja jällegi äh, see mm, olukord äh, Ashabi laagris, nii mitmedki viitasid sellele. me peame tegema kõik, et need probleemid üheskoos lahendada. suur tänu. aitäh, et pidasite oma ajast kinni. järgmiseks saab kõna härra Stasni, poolteist minutit, palun. suur tänu, juhataja Ashrafi Iraani põgenikud on üle viidud Liberty äh, laagrisse, mida võrreldatakse vangilaagriga. ÜRO missioon Iraagis andis selleks rohelise tule ning äh, seda vaatamata Ashrabi äh, elanike vaatami-, äh, olukorrale. Euroopa Liit peaks võtma aktiivsema rolli proua Ashtoni juhtimisel eriti arvestades seda, et Iraagi valitsus ei ole soovinud panustada. circa üheksasada Ashabi eh, elanikku on seotud Euroopaga. me peame üheskoos, koos oma USA kolleegidega avaldama survet eh, Iraanile eh, nende õiguste taastamiseks ning jätkama surve avaldamist Iraagile ja ÜRO-le selleks, et leida kiire lahendus ning samuti saavutada tuumavaba Iraak suur tänu, aitäh, et isegi veel lühemalt tegite, kui teie aeg ette nägi. ning nüüd järgmiseks härra Fjellner. suur tänu, härra juhataja, lugupeetud Lady Ashton. pean ütlema, et Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonid Iraanile näitavad meie moraalset seisukohta ja me peame neid toetama see, mis Austraalia on teinud, see on omaette küsimus. tugi on olnud laialdane ning ma loodan, seda ma lootsingi, see, mis toimub, ei ole aga märk sellest, et edu ei ole soovitatud, soov, saavutatud, aga see näitab seda, et sanktsioonidel on teatud tagajärjed ma olen kohtunud Iraani opositsiooni esindajatega ning nad soovime, soovivad, et me oleksime Iraani suhtes karmid, aga ei kasu-, karistaks rahvastikku, vaid pigem režiimi, kes äh, on käitunud äh, ebaõiglaselt. sellisel käitumisel peavad olema tagajärjed ning tulemused ning sanktsioonid näitavad, et me äh, toetame seda suunda, suur tänu! aitäh. Äh, esimesena saab sõna härra, vabandust, proua. väga tihti ütleme me seda, et Euroopa Liit peab rääkima ühisel häälel, mis puudutab ähm, Euroopa Liitu, ütleb kolleeg äh, Margunaite Mikuliene ning äh, ning äh, kehtestatud sanktsioonid on äh, väga tõsiseks signaaliks Iraani valitsusele. Need suulised avaldused, mis Iraani valitsus on teinud, ei ole õigustatud ja need ei ole ka veenvad. Euroopa Liidu äh, kahesuunaline lähenemisviis ähm, on jätkusuutlik ning see, selle tulemusel on võimalik näha, et Iraani majandusele avaldatakse survet me peame tagama aga Lähis-Ida julgeoleku ja turvalisuse ning väga kurb on see, et äh, üleilmsete ambitsioonidega riigid äh, mõned neist ei suuda äh, liikuda samal suunal kui teised riigid, siinkohal pean silmas Venemaad, nad ei ole suutnud midagi ära teha. proua Vašnikova, Venemaa. üks minut, palun Äh, aitäh, juhataja, proua Ashton, lugupeetud kolleegid. Iraani tegevus äh, tuumaenergia valdkonnas näitab selgelt, et nad ei pea oma kohustustest kinni. kui me nõuame nende kohustuste austamist, kui neil on mingisugune väärtus, siis äh, peab meil olema mingisugune jõud seda teostada ja meil on vaja toetada Euroopa Liidu lähenemist äh, Iraani suhtes. me peame rõhutama seda, et need sanktsioonid peaksid olema suunatud režiimi äh, juhtide vastas, mitte tavakodanike suhtes, kelle äh, elu on niigi keeruline samas aga on ka siin teine mõõde, ehk siis see diplomaatiliste läbirääkimiste mõõde, ma olen kindel, et kui me seda, peame seda suunda jätkama, kui me suudame neid veenda oma järjekindluses, järjekindluses, siis peame jätkama dialoogi selle riigiga ja vaid siis suudame me olla edukad, mis puudutab ka tuumarelva leviku tõkestamise lepingu ja täitmist Iraanis suur tänu. järgmiseks härra Angurakis, palun. lugupeetud juhataja naftaekspordi embargo ja teised sanktsioonid, mille on vastu võtnud nõukogu, näitavad meile, et äh, Iraani suhtes astutud sammud äh, on, süvenevad ning need äh, äh, muudavad keerulisemaks meie kriisi, energiakriisi Euroopa Liidus. me ei saa olla maailmapolitseinikud, lugupeetud kõrge esindaja. me peame vaatama, mis on meie tegude tagajärjed teistele riikidele Pärsia lahe ümbruses ja Lähis-Idas. me peame vaatama, mida Iraan teeb oma tuumaprogrammiga, mis aga puud-, aga Iisrael, nemad arendavad oma tuumarelva, meil on tuumarelv mitmeteski riikides Euroopas eh, ning Indias ja Pakistanis, ma olen kindel, et eh, need meie sammud mõistetakse hukka, me peame vaatama, mida teeb Iisrael, enne kui me hakkame Iraanile sõda kuulutama. ülioluline on see, et Euroopa Liit annab eh, võimu inimestele, mitte ei vala rohkem verd, suur tänu sinise kaardi küsimus. jah, ma olen valmis vastama sellele. härra Tänok, palun. suur tänu, juhataja, ma ei soovi enam kuulata Iraani taotlust tuumarelva saavutamise võrdlusega tegevustega Pakistanis, Indias või Iisraelis India ei ole alla kirjutanud tuumarelva leviku tõkestamise lepingule, Iraan aga on, seega ta rikub oma rahvusvahelisi kohustusi. härra Angurakis räägib äh, maailma politseinikuks olemisest, jah, ÜRO Julgeolekunõukogu vastutab ähm, üleilmse julgeoleku äh, eest. milles siin see probleem siis seisneb, härra Angurakis? palun vastake, jah, härra president härra Tänak. mina ei rääkinud Indiast või Pakistanist, ma rääkisin Suurbritanniast, mis on tuumariik ja mis üritab äh, tuumarelva monopoli laiendada kogu maailma. teiseks äh, ei ole ainsatki rahvusvahelist äh, rahvusvahelise äh, tuumaenergia agentuuri äh, otsust, mis sanktsioneeriks Iraani. Nemad on lihtsalt äh, õiguse olukorra hoidjad rahvusvahelisel tasandil. härra Mölts, teil on üks minut. härra president. embargo äh, kehtestamine võib, võib osutuda meie jaoks hoopis negatiivseks, sest Itaalia, Hispaania ja Kreeka on riigid, mis kõige rohkem kannatavad. ja nemad on niikuinii võlakriisi kõige suuremad ohvrid. nagu on öelnud, et me teame, et, et, et rahvusvahelise õiguse seisukohalt on äh, massihävitusrelvade omamine üsnagi kahtlane põhjus äh, sõjaliseks sekkumiseks. olukord võib praegu olla teistsugune kui Iraagis, kuid äh, me siiski teame, et sõjalisel sekkumisel võivad olla traagilised tagajärjed, katastroofilised tagajärjed. me peame, peame ju loomulikult hukka mõistma salajast tuumarelvade ehitamise, aitäh suur tänu. ja viimasena saab sõna härra äh, Tüübik. suur tänu, härra Rüübik. leian, et tegu on väga olulise aruteluga, äh, sest äh, diplomaatia on, äh, on jõudnud kaugemale kui ähm, diplomaatilised meetodid on jõudnud kaugemale kui sõjalised meetodid me teame, et iraanlaste seas on palju neid, kes ei toeta Iraani praegust poliitikat, ma arvan, et on väga tähtis öelda, et et kooper-, et koostöö on alati meie tegevuse aluseks. kaubandus on samuti hea võimalus demokraatia toetamiseks. loomulikult eh, koostöö kultuuri ja spordivaldkonnas annab samuti võimalusi loomulikult äh, on vaja äh, ka avalikku arutelu Iraani ühiskonnas. me peame neid äh, toetama, ei ole vaja tegevust, mis oleks suunatud kodanikuühiskonna vastu, vaid nende valitsuse vastu. suur tänu. ja te võta, võiks nüüd kokku võtta vastused. Um, suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed täna toimus väga tähtis arutelu, kuulasin suure huviga kõiki sõnavõtte ja äh, kui te nüüd lubate, tahaksin kokku võtta äh, mõned teemad, millest siin täna räägiti ja võib-olla arendada mõnda teemat ja rääkida siis sellest, kuidas tõesti tõhusalt äh, nii olulist küsimust lahendada, nimelt tegemist on siis Iraana, Iraani tuumapüüdlustega. esimeses sõnavõtus räägiti vajadusest koostööd teha teistega, tagamaks see, et äh, ka meie liitlased oleksid kaasatud, räägiti siin kolm pluss kolmest, Venemaa, USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa peaks olema kaasatud me soo-, äh, need kuus riiki, äh, kes äh, dialoogi peavad Iraaniga, tegelikult ongi minu selja taga, kui me jälgime, mis toimub julgeolekunõukogus. ma käisin nädal tagasi Indias, nagu te ka õigesti märkisite, me oleme pidevalt kontaktis Venemaaga, aga Jaapani, Koreaga samuti. meie eesmärk on, et see lünk, mis võib tekkida siis, kui Euroopa Liit sanktsioone rakendab, et see saaks siiski täidetud, et keegi ei kannataks. mainiti ka Türgi rolli ja loomulikult olen ma eh, Türgi välisministriga pidevalt ühenduses, Türgi on väga oluline infovahendaja meie ja Iraani vahe, vahel eh, toetab, äh, võib meie äh, sõnumit veelgi tugevdada. Äh, ma lähen selle nädalal lõpul ka Brasiiliasse. meil seisab ees mitmeid kõnelusi, aga loomulikult kõneleme ka Iraanist. ning ma võtan arvesse seda, et teiegi soovite, et Euroopa Liit peaks paremini selgitama, mida me soovime saavutada ja Euroopa Liit peaks kindlasti olema palju ühtsem, et saavutada äh, rahuldav resolutsioon ja loomulikult igal pool maailmas on see Iraani teema päevakorras meie jaoks, äh, sanktsioonid samuti, aga sanktsioonid on ikkagi mõeldud ainult selleks, et Iraan siiski tuleks läbirääkimiste laua taha, seetõttu ongi meil äh, on välja töötatud kahesuunaline lähenemine. teine teema, millest siin paljud kõnelesid, oli sanktsioonide mõju kodanikele. me tahame mõjutada režiimi, kui loomul- ja loomulikult äh, me soovime, et äh, juhtkond tuleks läbirääkimistele. aga äh, ka selline riik nagu Iraan peaks majanduslikult edasi arenema ning me tahame teha tõesti, et Ähm, meie kavatsuste mõju tavakodanikule oleks minimaalne. Iraanis muide on samuti mitmeid kodanikke, kes jagavad ähm, ähm, meie eesmärke ja tõsi on ka see, et äh, paljud liikmesriigid äh, kardavad sanktsioonide mõju neile. elulise tähtsusega on see, et kõik, mis me teeme, oleks kõigile arusaadav ja et me teaksime ka, millised tagajärjed võivad meie sammudel olla. Euroopa Liit tervikuna äh, muide toimib sedamoodi ning äh, siin räägite ka Ashrafi laagrist äh,, kus on Iraani põgenikud. me oleme mitmel korral püüdnud rahuldavat lahendust selle laagri eh, inimestele saavutada ja minu eesmärk on nüüd see, et ähm, laagris viibivad kodanikud äh, oleksid täielikult turvatud, et neil oleks ka tulevikuväljavaated, küsiti ka, milline kodakondsus võiks äh, neil olla, sellega tegeleb loomulikult ähm, põgenike ülemkomissar ning materjal Martin Kobler äh, kohtub teiega homme. me teeme rahvusvahelise üldsusega tihedat koostööd ja see äh, küsimus on jätkuvalt äh, päevakorral meie suhetes Iraagiga. tähtis on, et inimestel oleks tulevik. ei ole nii, et meil ei ole plaani, meil on plaan, see ei ole küll ideaalne, aga me tahame e, leida kompromisslahenduse, mis annaks e, laagris asuvatele kodanikele e, turvalisustunde ja tulevikuväljavaadet. ja lõpuks sellest kuldsest Pärsia kultuurist, millest rääkis härra Tänok, loomulikult kui me siin vaidleme, siis me ei sea küsimärgi alla eh, Iraani rahvast. me tahame rõhutada, et eh, Iraan on rahvusvahelise üldsuse osa, rikka kultuuripärandiga, aga kui siiski inimesed kirjutavad alla kokkuleppele mitte levitada tuumarelva ja kui nad ei respekteeri seda, siis peame midagi ette võtma. kõike seda tehakse Julgeolekunõukogus ja Julgeolekunõukogust saan ka mina endale mandaadi esindamaks Euroopa Liitu. me peame tagama selle, et sanktsioone mõistetakse olulise osana eh, erinevatest meetmetest, ja mina soovin, et Iraan vastaks minu kirjale, käiks välja oma ideed, et rahuldav lahendus leida. tänan. suur tänu, kolleegid. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut arutelu lõpetamiseks. praeguseks on arutelu läbi ning äh, hääletus toimub homme kell kaksteist.